Hankisi juhtumist, nimelt on tehtud ettepanek võtta temalt saadiku puutumatus, kuivõrd tema vastu on algatatud kohtumenetlus Budapestis, Ungaris, Ungaris. rahvapartei fraktsioon on äh, presidendile edastanud terve rida ametisse nimetamisi parlamentaarsetesse komisjonidesse ja delegatsioonidesse, nende saadikute nimekirjad, kes on nimetatud nendesse organitesse, esitatakse protokolli, kui keegi ei ole protokolli vastu, siis loetakse ka need ametisse nimetamised heaks kiidetuks. proua Enikö Jüri läheb Euroopa Parlamendist üle Ungari valitsusse ja vastava